Guten Morgen. Wir nehmen unsere Beratungen wieder auf. Tere hommikust! Alustame. Päevakord on teie ees. Siin mingisuguseid muudatusi ei ole ette näha. Ja tahaksin teile teada anda, et saate tutvuda ka keeltevalikuga tänasel koosolekul ning seda on võimalik, seda koosolekut jälgida ka internetis. nii et nüüd olemegi jõudnud kolmanda päevakorrapunkti juurde ja tahaksin äh, teid kõiki tervitada, kes te olete nii vara siia ruumi jõudnud ja tahaksin härra Miljonist äh, tervitada Euroopa Kontrollikoja liiget. palun Uh, thank you, uh, thank you, President. Uh, Madam Chair, honorable members of the European suur tänu, juhataja, lugupeetud komisjoni juhataja, parlamendiliikmed. kas ma võin alustada? jah yeah,, thank you. It's a great minu jaoks on suur au tutvustada kontrollikoja kinnitava avalduse leidusid selle kohta, kuidas MFF-is loodusvarasid on käsitletud täna. aruande aastaks kaks tuhat seitseteist me arvestasime veamäära äh, kaks koma neli protsenti loodusvarade rubriigis. see on natukene alla kahe koma viie veamäära, mis oli eelmisel aastal kuid see on siiski kõrgem, kui see olulisem veamäära tase on, kaks protsenti. me oleme pidevalt leidnud veamäärade osakaalu loodusvarade osadesse. see on siis EAKF-i turumeetmete osas, kliimameetmed, kalandus ja maaelu areng. saja üheksast maksest, mis kuulusid sellesse kõrgendatud riski osas ligi üks kolmandik oli veaga. põhilised eh, vea põhjused olid eh, toetuskõlbulikkuse eeskirjade eiramine, ebatäpse teabe esitamine ja eh, põllumajanduse keskkonnakohustuste mittetäitmine. näiteks auditeerisime makseid talunikule, kes sai toetust Äh, agronoomia, tehnika ja niisutuse valdkonnas meil talunik ei vastanud oma kohustusi äh, ja seetõttu veamäär oli sada protsenti. pärast äh, külastust makseasutus käivitas menetluse selle toetuse tagasinõudmiseks. neljandas seitsmendas peatükis meie äh, aruandes on ka teised juhtumid, kus veamäär ületas kahtekümmet protsenti. me teeme ettepaneku komisjonile hinnata liikmesriikide tegevuse tõhusust äh, nende veamäärade põhjuste uurimiseks ning pakkuda vajalikke suuniseid vajadusel. ülejäänud kolm neljandikku eelarvest äh, vastasid EOKF-i otsetoetustele ja nüüd selles valdkonnas äh, veamäär oli allapoole olulist veamäära alla kahte protsenti. saja kahekümne ühest äh, otsemaksest, mida auditeeriti, kaheksakümmend viis protsenti ei sisaldanud vigu. suurem osa vigadest olid äh, väiksemate maksete puhul alla viie protsendi ja nende põhjuseks oli talunike poolt esitatud ebatäpne info pindala kohta kolmkümmend viis protsenti äh, kontrollitud äh, maksetest puudutasid rohestamist. Äh, ja suurem osa nendest olid, ei olnud vigades, nagu kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta rohestamise raportis kirjutasin, sest märksin, keskkonna aspektid peavad olema seotud tavaliste põllumajandustegevusega. EGF-i otsetoetuste äh, Äh, veamäära vähenemine äh, sai äh, teoks tänuks ühtse halduse kontrollisüsteemile ja põldude identifitseerisüsteemile LIPS. täiendavad parandused on tänu ka talunike poolt esitatud taotluste eelkontrollile. see uus menetlus hoiatab talunikke, et nendes esineb vigu, et nad saaksid korrigeerida oma vigu, nagu näiteks kattuvused äh, Äh, äh, naaberkinnistute äh, piiridega ja seda juba varases etapis. kahe tuhande seitsmenda aasta igastase tegevuse raportis põllumajanduse peadirektoraat esitas kohandatud veamäära kaks koma kaks protsenti otsetoetuste puhul Need arvud on kooskõlas meie auditi järeldustega, kuid veamäär loodusvarade rubriigis oli oluline, kuigi otsemaksete äh, äh, kavad ei olnud sellest veamäärast puudutud. aastast kaks tuhat viisteist sertifitseerimisasutused on kohustatud, on äh, kohustatud andma iga-aastase arvamuse äh, nende kulutuste seaduslikkuse üle, kui liikmesriigid taotlevad tagasimakseid. me peame seda positiivseks arenguks, et mis tagab äh, meie kinnitava avalduse mudeli kasutamise ja äh, ÜPP maksete seaduslikkus. me hindasime seda, kuidas sertifitseerimisasutused oma hindamist läbi viivad aastast kaks tuhat viisteist on komisjon läbi viinud nelikümmend seitse äh, sertifitseerimisasutuste kontrolli ja äh, on tuvastanud, et enamikel juhtudel nende töö on kooskõlas. Äh, kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal komisjon vaatas veel kord üles sertifitseerimisasutuste töö ja Nemad haldavad üle kuue koma seitsme protsendi ÜPP kulutustest. me teame, et täiendused komisjoni metoodikas ja lähenemises on täheldatav. samas me tuvastasime probleeme eh, sertifitseerimisasutuste poolt valimi koostamisel puudusi. me soovitame komisjonil läbi viia põhjalikum uuring eh, sertifitseerimisasutustes nende tehingute testimisel kui me räägime ÜPP kulutustest, peadirektoraat, äh, põllumajanduspeadirektoraat kontrollides oma veemäära, äh, lähtus ta ähm, makseasutuste statistikat. üks neljandik kohandustest oli otseselt kohaldatav sertifitseerimisasutuste tööle, nagu eelmistel aastatel peadirektoraat äh, tegi enamus kohandusi oma iseenda poolt läbi viidud nõuetele vastavuse kontrollidele. ja me siiski leiame, et täiendavaid parandusi on vajalik, et kui komisjon soovib saavutada eesmärk äh, kasutada sertifitseerimisasutusi kui peamine allikas ÜPP maksete regulaarsuse tuvastamisel. me soovitame, et komisjon kontrollib ka, milliseid ähm, parandusmeetmeid liikmesriigid kasutavad mis puudutab äh, loodusvarade rubriigi kulutuste tulemuslikkust, me hiljuti avaldasime äh, terve rea oma eriraporteid. me uurisime ÜPP aspekte ning äh, maaeluprogrammide koostamine, noorte talunike toetamine, rohestamine ja sertifitseerimisasutuste roll. me samuti avaldasime raporteid äh, maaelu arenguprogrammides taastuvenergia kasutamisele ja kalanduskontrollile ja Natura kaks tuhat äh, keskkonna võrgustikul ja me avastas, äh, avaldasime ka lühidokumendi äh, ÜPP tuleviku kohta, milles analüüsime komisjoni äh, teadist aastast kaks tuhat seitse. me kavatseme avaldada ka Kontrollikoja arvamuse komisjoni uue seadusandliku ettepaneku kohta järgmisel kuul. meie kinnitav avaldus kalanduse valdkonnas oli samuti tulemuslikkuse kontrolli me viisime läbi äh, talunike ja makse äh, asutuste kogemus äh, selle geopõhise lähenemisega, seda saavad talunikud kasutada, et esitada internetis pindala toetuste taotlused. enamik kalandusorganisatsioone kasutavad seda rakendust, leiavad, et see on kasutajasõbralik ja nüüd on neil vaja vähem äh, aega nende taotluste koostamiseks. makseasutused äh, leidsid, et uus süsteem aitas vältida äh, vigasid ja äh, hoidis kokku aega nende taotluste läbivaatamisel. me samuti külastasime kakskümmend üheksa, äh, kakskümmend üheksat maaelu arengu investeeringuprojekte. üldiselt toetuskõlbulikkuse tingimused olid kooskõlas äh, selle programmi prioriteetiga eh, ja prioriteetiga ja valikumenetlused olid õiged. toetuse saajad, keda külastasime, eh, eh, viisid ellu maaelu investeerimisprogramme nii nagu kavandatud. kuigi liikmesriikidel olid oma menetluskord kontrollimaks, et kulutused on põhjendatud, nad kasutasid aga vähem selliseid võimalusi nagu kindla mm, suuruselised maksed või ühekordsed maksed suur tänu selle peatüki esitluse eest. see näide, mida seitse kuus välja toob, see näitab seda, kuivõrd kavalad siiski suudavad põllumajandustootjad olla. et see, et tehakse oma pojaga, aetakse äri, ilma et ükski ähm, loom tallist, äh, laudast äh, lahkuks äh, selle tehingu käigus, tegemist on tõepoolest sajaprotsendilise veaga. Ähm, nüüd tahaksin teid tänada ka kuuekümne kolmele kirjalikule küsimusele vastamise eest, aga nüüd on teile sõna, palun, volinik. Member of the Parliament, member of lugupeetud koosoleku juhataja, lugupeetud parlamendiliikmed, mul on väga hea meel arutada teiega täna ÜPP haldamist ja suur aitäh ka Kontrollikojale nende järelduste eest. ma sooviksin tänada selle komisjoni liikmeid, kes esitasid terve hulga erinevaid küsimusi. suur aitäh ka Kontrollikojale mõistmise ja hea koostöö eest. ÜPP on väga olulise tähtsusega Euroopa Liidu poliitika, juba viiskümmend aastat on ta meie kodanikke väga hästi teeninud ja me näitame Euroopa kodanikele, et ÜPP jätkuvalt sisaldab lisandväärtust, juhul kui kulutused on usaldusväärsed ja vajalikud. Äh, kontrollikoja aruanne näitab ka seda, et ÜPP toimib hästi, üheksakümmend seitse koma kaks protsenti ÜPP kulutustest on põhjendatud, me oleme jõudnud selle, sellisele ühisele järeldusele, veamäär kaks koma neli on kontrollikoja poolt määratud ja komisjoni poolt kaks koma kaks vea, veamäär otsetoetuste kulu on jällegi ilma äh, jäänud, äh, seal on jäänud alla vea lubatavuse määra ning ka sertifitseerimisasutused on hakanud paremini töötama. see on samuti väga olulise tähtsusega. Mm, me võime olla üldiselt väga rahul tulemustega ja saavutustega. komisjon jätkab vea põhjuste leidmist ja süsteemset lahenduste pakkumist. liikmesriigid on in-, investeerinud rohkem aega ja raha, et haldus- ja kontrollisüsteeme parandada. ma teen, toon ühe näite teile. kontrollikoja toetusest. Mm, Need meil on olemas äärmiselt uus tehnoloogia, et vältida vigu, parandada suutlikkust ja ma olen üsna veendunud, et me jätkuvalt näeme paranemist. komisjon on öelnud, et probleeme on näiteks maaelu arengusse investeerimisega ja teataval määral ka turumeetmetega. ma meenutaksin siiski, et nende puuduste avastamisel oleme me suuri edusamme teinud, me oleme hõlbustanud ja muutnud läbipaistvamaks õiguslikku raamistikku, liikmesriigid on rakendanud tegevuskavasid, teatavad meetmed lihtsalt on niisugused, et nendega kaasneb rohkem vigu, näiteks hindade näiteks kriiside haldamine. kriisid on nii ehk naa öö, ootamatud ja halvad ja nad, nad juhtuvad ootamatult erinevate põhjuste tõttu, ilma, ilma tõttu majandusarengute ja sellega seonduvalt on, kaasneb nendega väga palju probleeme, neid on raske hinnata, kontrollikeskkonda ei saa eelnevalt paika panna ja võttes arvesse kõiki neid olusid, peame me ikkagi meeles pidama, et kriisi haldamismeetmed on oluline osa eh, meie rahastusvahenditest. Mm. ning kui me oleme eh, eh, finantsparandused ära teinud ja kõik kontrollid, siis saame me öelda praeguse aruande tulemusena, et veamäär on null koma üks protsenti ehk siis riigi raha on suurepäraselt kasutatud otse, otsemaksete puhul kasutati üheksakümmend kaheksa protsenti rahast ära kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal. maaelu arengus on väga hästi arenenud uute programmide rakendamine, kolmkümmend üks protsenti äh, rahast on juba kasutatud. kogu ÜPP rahastamine äh, põhineb usaldusväärsel ja Eh, tõhusal poliitikal. nüüd ma pööran sellele natukene rohkem tähelepanu. jätkusuutlik tulevik tähendab seda, et maapiirkondades peab tekkima juurde töökohti, eh, me peame mm, muutuma atraktiivsemaks noortele inimestele, maapiirkondade töökohad peavad muutuma huvitavaks, rohkem tõmbavaks noortele, see on minu enese jaoks väga olulise tähtsusega. maaelusektor on strateegiliselt tähtis, pakub inimestele tervislikku ja puhast toitu ja kui ma sellele sektorile mingit tuge ei suuda pakkuda, siis me peame minema kompromissile ja leppima sellega, et maaelu ei arene nii hästi. me peame tagama äh, baassissetuleku oma talunikele, peame tagama nende töökohtade äh, stabiilsuse, kõik need, need maksed peavad hoolitsema selle eest, et, äh, et et äh, ootamatused ei lööks talunikke päris jalust. aga igatahes enne, kui ma hakkan rääkima sellest, mida me välja pakume, puudutan mõningaid kriitilisi punkte, mida on välja toodud umbes. umbes seitsekümmend kaks protsenti abist makstakse perefarmidele, mis tähendab seda, et et nendel tulusaajatel on vähem kui viis hektarit maad. ma arvan, et see on asi, mida peaks tegelikult vaatama positiivselt. Äh, see näitab seda, et kasutatav süsteem on äärmiselt kaasav, aga me võiksime veel rohkem teha, võiksime veel rohkem kaasata ja seetõttu pärast kahe tuhande kahekümnenda aasta põllumajandus, ÜPP ettepanekud näevad ette kärpeid ja teatavaid muutusi. Äh, mul on hea meel näha, et need sätted on jäänud kogu selle tegevuse osaks. me peame tegema oluliselt rohkem kui ainult säilitama töökohti. me peaksime looma uusi töökohti, me peaksime toetama startup'ide loomist maapiirkondades, äh, praegusel hetkel on juba töökohad ka, töökohtade hulk kasvanud, maapiirkondades meil vähemalt kuuskümmend kaks koma viis protsenti kahe tuhande kuueteistkümnenda aastaga võrreldes, samamoodi peaksid need ähm, töökohad olema mitmekesisemad, samas ei saa unustada maapiirkondade mm, spetsiifilisust ja sealseid prioriteete. me ei ole sugugi rahul sellega, et väga paljud maapiirkonnad ei ole sugugi nii hästi ühendatud kõikidesse taristutesse kui linnapiirkonnad. maapiirkonnad tuleb liita äh, lairiba internetiühendusega ja nii edasi. jätkusuutlik tulevik tähendab ka loodusvarade säilitamist, rohetamine on väga tähtis, keskkonnakaitse, eh, see kõik tä-, see tähendab eh, teadlikkuse tõstmist, nõuete täitmist, talunikud peavad võtma vastu ja täitma kohustusi selles valdkonnas, eh, sellega kaasneb konkurentsivõime, energiatõhusus ja nii edasi. kliima, kliimamuutusega võitlemise keskkonnakaitse jaoks on ette nähtud omad toetused. Järjest kasvab äh, mahetalude hulk järjest suuremat äh, maad, hulka maad haritakse äh, vastavalt ökoloogilistele nõuetele ja nii edasi ja nii edasi. pärast kaks tuhat kakskümmend, kahekümne, kahe tuhande kahekümnendat aastat peab põllumajanduses veel enam arenema mahe- ja ökotootmine, nii oot-, loodavad Euroopa kodanikud, nii loodab ka Euroopa Parlament, nii et lugupeetud proua esinaine, me ei ole, me peame olema konkurentsivõimelised ka üleilmsetel, üleilmsetel turgudel ja siiamaani me oleme seda ka olnud, me toetame äärmiselt tervislikku ja kvaliteetset toitu ja ma tahan teile kinnitada, et meie kasvav eksport ei hävita äh, arenguriikide põllumajandussektorit. meie peamised partnerid on Hiina, Ameerika Ühendriigid ja Šveits. samal ajal Euroopa Liit on on kõige suurem importija, kes ostab sisse äh, arenguriikide toiduaineid. kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal ostsime me Aafrikast rohkem kui kogu ülejäänud äh, maailm kokku. Euroopa Liit, nagu öeldud, on tõesti Aafrika toodete suurim impordi siht, sihtriik ja lõpetuseks, proua esinaine, tahaksin ma kinnitada, Euroopa kodanikud ei pea muretsema toiduvarude pärast, ei pea muretsema talunike elatustaseme pärast, meil on vaja selleks tasakaalus ja kaasaegset põllumajanduspoliitikat. komisjon tegeleb sellega pidevalt, me toetame ja tagame ÜPP edasise arengu, meil on olemas vastav haldusstruktuur, mis ei luba liigseid veamäärasid. enamikus liikmesriikides on võimalik alustada rohujuure tasand, tasandilt saavutustele orienteeritud põllumajanduspoliitikaga ning nad liiguvad ÜPP pärast kaks tuhat kahtekümmend poole eh, vastavalt reeglitele, tegelevad eh, lihtsustamisega ja peavad kinni ja, äh, subsidiaarsuse põhimõttest. Ma ma usun, et me oleme nüüd valmis astuma järgmise sammu tuleviku suunas ja leppima kokku õigusraamistikus, milles, õigusraamistikus, millest lähtuvalt kulutada jätkusuutlikul viisil aitäh. suur tänu, kindlasti me teeme seda väga üksikasjalikult, aga üks äh, protsent äh, saab kakskümmend kaks protsenti äh, kõikidest vahenditest Euroopa Liidus. aitäh, et te täitsite paljud äh, soovid, te olete tõepoolest justkui unelmate mees siin. Ähm, aga nüüd annaksin sõna meie raportöörile, proua Jalla Senderile. suur tänu, proua esinaine tahaksin tänada härra Miljonist äh, kontrollikojast ning muidugi ka volinik Hoganit äh, kogu selle teabe eest, äh, mida nad meile esitasid. ja tahaksime teid tänada ka vastuste eest meie küsimustele. nagu olen ka varem öelnud, kaks tuhat seitseteist eelarvele heakskiidu andmine, see täitmisele heakskiidu andmine, see puudutab äh, väga tihedalt äh, mitmeaastast finantsraamistikku, sest ähm, kaks tuhat seitseteist on aasta, mis äh, puudutab ka selliseid kulutusi, mis otsustati päris pikka aega tagasi, nii et me näeme, kuivõrd kaugemal on need meetmed meet ei jõudnud ja me näeme, et ka maksed, maksete maht on suurenenud. me ei räägi siin enam mitte niivõrd äh, mak-, makseasutustest, vaid nende võimekusest äh, riikides. me peame neid üha enam usaldama, aga see peaks olema kooskõlas ka tegelike tulemustega räägin siin näiteks äh, peadirektori äh, reservatsioonidest äh, ja infost, mida me oleme tema kaudu saanud. nii et ähm, näeme, et meil on nende ametite tasandil probleeme ja nad mõjutavad ka andmete usaldusväärsust, nii et see on kindlasti murettekitav, kuna tegemist on tundliku teemaga, nagu teate ja praegu käivad arutelud järgmise mitmeaastase finantsraamistiku teemal. me peame tagama selle, et läbirääkimistelt saadav teave oleks täiesti usaldusväärne, et sellest saaks alus meie arutelule. nii et see on ka mõte see põhimõte, miks me neid küsimusi esitame ja vastuseid soovime. et on teatud probleeme, mis ei peegeldu tingimata veamääras, kui räägime maksetest. kuid on probleeme, mis on seotud äh, asutustega, agentuuridega. nagu te teate, maaelu arengus on äh, rahulolematus suurene, suurenemas. kodanikud vaatavad, millised on äh, need vahendid, mida me kasutame, kui tõhusalt neid kasutatakse ja probleeme on siin ka rakendamisega. Äh, hiljutiste reformipakettide läbiviimisel liikmesriigid äh, tegid otsuseid äh, väga suures osas, äh, ähm, suures mahus eelarve osas, kuid tegemist oli selliste rakendusotsustega, mis leidsid aset maapiirkondades kaugel pealinnadest ja nüüd äh, saavad alguse, saab alguse uus äh, valimiskampaania ja seal kindlasti kuulen ka kaebusi selle kohta, mis puudutab maaelu arenguvahendeid ja muidugi ka rohestamisvahendid. Äh, ka siin on probleeme. meil on raske isegi infot selle kohta saada. Need vahendid, mida on kasutatud rohestamise jaoks, tulemuslikkuse osas tegelikult ei, ähm, ei küündi nende tulemusteni, mida me sooviksime näha. et see on tundlik äh, valdkond, see on seotud ka tervishoiu, toiduga, ähm, loomade heaoluga. ja seda kõike arvestades on inimesed väga nõudlikud äh, ja meil ei ole tegelikult piisavalt informatsiooni selle kohta, mida tehakse. arvestades nüüd lähenevat, lähenevaid valimisi, on mul jäänud mulje, et teie ja teie teenistused, härra volinik, on otsustanud äh, ajal lihtsalt äh, edasi tiksuda kuni valimisteni kuid samas on tegemist võtmetähtsusega hetkega eelarve arutelus, näiteks Hispaania, Prantsusmaa, Saksamaa, Poola jaoks on need äh, väga olulised äh, teemad äh, ning ühtse põllumajand-, ühise põllumajanduspoliitikaga tõstatati teatud lootused ja ootused, aga praegu valitseb vaid ebakindlus. väga raske on näha kuidas probleemid, mis on äh, tuvastatud, mis on pikka aega juba nähtavad olnud, nendega ei tegeleta. ja tundub, et nendega ei hakatagi tegelema enne uut eelarveperioodi. ja veel üks äh, teema, mis on äh, seotud valimiskampaaniaga, on vajadus ÜPP-d kaitsta ja kaitsjad äh, tulevad äh, kindlasti välja faktiga, et antakse ähm, toetusi suurtele ettevõtmiste, ettevõtetele, äh, samas kui need nii-öelda põllumajanduse VKE-d, kuigi nad saavad palju vähem makseid, maksetest tundub, et ähm, enamik ähm, põllumajandusettevõtetest saab enam kui neli tuhat eurot aastas ja äh, enam kui pooled otsemaksete saajatest ähm, saavad isegi vähem kui kakssada kakskümmend viis eurot. Need on need ähm, arvud, äh, mida ma kindlasti kuulen, kui ma lähen kampaaniat läbi viima. ja kui me vaatame seda, äh, mida me räägime ÜPP reformi raames, räägime noortest äh, põllumajandustootjatest ja nii edasi, siis tegelikult reaalsus on teistsugune, nad ei ole saanud seda toetust. ja lisaks sellele on ju tegemist inimestega, kes vajaksid äh, rahastust ja toetust. ja küsimuseks ongi, mida siis äh, järgnevatel kuudel tehakse? kui me hakkame eelarve täitmisele heakskiidu andmist arutama, sest me peame olema järgmiseks äh, finantsraamistiku perioodiks ÜPP kaitsjad, kuid samas me peame tagama ka selle, et oleksid tulemused näha ähm, toetuse saajatele ja meil on vaja ka arve, et me saaksime põllumajandustootjatele mm, selgitada ja ma ei räägi siin mitte suurfarmidest või suurtest, suurettevõtetest, vaid räägin väikestest eh, taludest, eh, piirkondadest, kus rahvastik väheneb, kus eh, me näeme elanikkonna vananemist ja me peame inimestele seletama, kuidas ÜPP neid abistab pärast kahe tuhande üheksateistkümnendat aastat Äh, eksporditeemad jätaksin kolleeg Stasile. tema on selle teemaga tegelenud. Äh, ja seal on mitmeid pettusejuhtumeid, mille kohta tahaks vastuseid saada, aga proua Kressle ise on äh, teinud selles vallas väga head tööd Slovakkia pettuste osas näiteks. nii et nende küsimuste kohta võib siis nendelt pikemalt kuulda. volinik, palun and uh... suur tänu, proua äh, Viola Sender, ma võtan teadmiseks teie poolt öelda, et te mainisite paar aspekti, mida tasub kaaluda, kui me räägime sellest, et rohetamismeetmed ei toimi. me peaksime läbi vaatama komisjoni kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta ettepaneku ja seda, mida kaasas seadusandjad äh, otsustasid ja te näete, suur erinevus on meie ambitsioonikate eesmärkidega kuid meil on veel üks võimalus, esimesel juunil avaldatud ettepanek, kus on öeldud, et me peame paremini toimima kliima ja keskkonna suhtes. me oleme kliimameetmete eelarvet kahekordistanud ja suurendanud ka loodusvarade kaitset ja me soovime, et põllumajandustootjad oleksid selle lahendusse kaasatud ja mitte olema selle probleemiks seega ka seadusandjatel on nüüd uus võimalus antud, see on nüüd teie otsustada, mida te soovite teha. ma jagan teie muret selles osas me ei lase nendel asjadel lihtsalt äh, ringelda meie tõenäoliselt. väga paljud asjad on seotud sellega, kuidas me rohestame ja kuidas me otsetoetusi praktiliselt teostame. et vähendada ka halduskoormust. meil on ettepanek liikmesriikidel kohustuslik ümberjagamise kava kohta, kasusaajad saavad väikeseid summasid, eh, see on seetõttu, et nendel on pindala vähem kui viis hektarit. ja see on see algpõhjus, see on pindala toetus, see sõltub äh, maa pindalast ja selles omnibus määruses me tegime mõningad muutused eh, noorte talunike osas kuid ainult null koma kaheksa protsenti ÜPP eelarvest on ära kasutatud noorte talunike toetuseks. me oleme samuti kaasanud Euroopa Investeerimispanga, et välja pakkuda uusi finantstooteid selles valdkonnas ja meil õnnestus saavutada ka väikest edasiminekut selles valdkonnas ja me loodame, et enne valimisi eh, me toome ka selle meetme teie tähelepanule. Omnibus määrus andis meil ka mitmeid programme, mis on juba käivitanud, ühtlustada äh, Eh, kui me räägime makseasutustest, siis mõnikord makseasutused eh, ei äh, anna teada õigete arvudega, vaid äh, nende aruannetes on valed andmed äh,, kui me räägime tegelikest läbiviidud kontrollidest. Äh, kuid nende aluseks on muidugi tuvastatud vead. võib-olla äh, kui kontroll ei olnud tõhus, siis nad võib-olla mõningaid vigasid ei märganud ja see suurendab nende koormust. seega me peame jätkuvalt survestama korraldusasutusi ja makseasutusi selle nimel, et kõik need vead leitakse üles. pea, äh, põllumajanduse peadirektoraat teeb kohandusi Äh, ja selleks on mõeldud, et kvantifitseerida vead, äh, mis jäävad tuvastamata süsteemi nõrkuste tõttu ja siis on olemas vastavad reservatsioonid, millega käivitatakse tegevuskavad äh, olukorra parandamiseks. seega sertifitseerimise asutuste loomine on olnud väga hea uuenduslik meede. Nad vaatavad üle ka makseasutuse poolt esitatud statistilised andmed ja see on oluline sõltumatu infoallikas ja me usume, et, et veamäär, nagu täna on räägitud, näitab, et need süsteemid kõik toimivad hästi. kontrollikoda kinnitab ka seda, eh, mida volinik on öelnud eh, madala veamäära kohta, kuid proua Ajala Senderile ma tahan öelda, eh, Teil on õigus, et me peame liikuma tulemuslikkuse ja tulemuste poolde ja eeskirjades täieliku kinnipidamise. meil on ühtne poliitika, kuid meil on vaja ka süsteemi, mis kehtestab erinevates valdkondades liikmesriikidele teatud sihtmäärad ja et meil on ka kasutusel selline süsteem, millega kontrollida, et need eesmärgid saavutatakse. me oleme kasutanud seda keskkonnapoliitikas, keskkonnaõiguse rakendamisel ja me saame kasutada sealt saadud õppetunde. ja, tänki. mis shadow EVP? rahvapartei variraportöörina pean siis ka päris alguses juba sõna võtma ja tahaksin ehitada, esitada mõned äh, küsimused, tahaksin küsida äh, otsemaksete kohta ja tahaksin küsida, millise, milline on teiste maaelu arenguprogrammide digitaliseerimise äh, seis praegu, ma arvan, et äh, meil oleks see seis praegu parem, kui oleks enam digiteeritud see valdkond ja meil oleks parem ülevaade sellest tööst ja teine küsimus puudutab kaks, kahtekümmet suuremat äh, toetajat, äh, rahastajat. siin räägitakse kaheteistkümnest mil-, miljonist kuni saja kahekümne kaheksast miljonist, kui tegemist on tihti riigi riikidega, riiklike ettevõtetega me näeme, et La Reunioni suhkruvabrikud on siin äh, äh, sees. nii et kõik on need äh, riigiettevõtted, et mida me seal siis õieti teeme. seda ma, selle kohta ma sooviksin kindlasti selgitusi. ja küsimus, mis puudutab Kreeka ähm, riigiettevõtet et ja siin on tegemist digiteerimisega. Information Society SA on see firma, ma saan ainult äh, infot sellelt veebilehelt seitsmendal augustil kaks tuhat seitseteist äh, on need andmed, äh, sealt pärinevad need, aga kas see firma on endiselt veel olemas? Äh, kas äh, neid üldse peaks toetama, sellist ettevõtet peaks äh, põllumajanduspoliitika eelarvest toetama. et milliseid kontrolle olete teie läbi viinud, tahtsin küsida. ja veel üks küsimus, mis on seotud äh, selle aasta tegevusaruandega varifirmad, mm, siin on äh, kuuskümmend üheksa on kvalifitseerimata, kümme on kvalifitseeritud. nii et äh, kokku siis seitsekümmend üheksa ja nüüd äh, Kontrollikoda näitab seda, et äh, pooled, poolte puhul nendest on viga leitud, ütleb Kontrollikoda nende varifirmade puhul. siin on kas piiratud usaldusväärsusega või täiesti usaldus, mitte usald-, ebausaldusväärsed. me sooviksime, et see olukord siiski paraneks, kuna äh, tegemist äh, on siin ju niivõrd olulise elemendiga äh, vastutuse ja läbipaistvuse väljatoomisel ja nüüd tuleksin ekspordi juurde. päris huvitav on see, et te ütlete, et me ei tea, millist rolli mängib äh, ettevõtte suurus ekspordil, kuid arvatavasti siiski tegelevad ekspordiga pigem, pigem suured ettevõtted. Äh, milline siis on seos selle ekspordi ja ettevõtte suuruse vahel? see on arvatavasti äh, seotud ka sellega, et saadakse palju toetust Euroopa Liidult ning ekspordi vahele. me ei peaks maksma toetusi selleks, et ettevõtted saaksid eksportida tooteid Aafrikasse. ja muidugi me äh, peaksime eksportima Aafrikasse mitte ainult sellepärast, et on eksporditoetused, vaid äh, sellepärast, et äh, niikuinii sinna ekspo-, eksporditakse, kuidas me Aafrika turge aitame selleks, et Euroopa tooted, Euroopa põllumajandustooted nende turge ei lõhuks. aga nüüd Martina Dlabajova, palun. Um, härra volinik, suur aitäh kõigepealt vastamast meie küsimustele. pean ka möönma, et lõpuks ometi ma näen, et komisjon võtab ka õppust varasematest perioodidest. ma küll mõningatele küsimustele täielikku vastust ei saanud ja seetõttu ma palun natuke selgitust. mul on kolm küsimust. mõned on juba nimetatud, ma kordan võib-olla paari asja, aga minu arust on oluline, et te ka teaksite ka seda, et ähm, me rõhutame kõiki ühtesid ja samu asju, kui me räägime äh, reservatsioonidest, siis ei ole oluline mitte ainult teada, kus kohas on puudused, aga oluline on teada ka seda, kuidas makseagentuurid liikmesriikides nendega tegelevad, nagu ütles juba proua raportöör ja ka teie, härra volinik. oluline on teada, kas makseametid saavad parandavaid meetmeid kasutada, kas nad teevad seda õigeaegselt, kas nad vahetavad ka häid tavasid eh, eh, piiriüleselt, et õppida teineteiselt ja kuidas meie kui parlamendi eelarve kontrolli komi-, komisjon saaksime tagada kõige paremini, et need puudused saavad tuvastatud ja pikas perspektiivis, kuidas neid ennetada. minu teine küsimus. kui ma Agri peadirektoraadi poolt esitatud vastuseid nägin, siis tundus mulle, et osa vigu on seotud sellega, et, et maade identifitseerimist süsteem on vigane. samas LPIS peaks olema väga oluline vahend vigade vältimisel. nii et ma tahaksin just teada, kui äh, usaldusväärsed on LPIS süsteemid liikmesriikides ja kuidas on võimalik tagada, et neid vigu oleks vähem ja kontrollida nende süsteemide toimimist. ja viimane mure, mida nimetas ka proua äh, esinaine, mis puudutab äh, sertifitseerimisasutusi. komisjon ütles, et neli äh, viieteistkümnest mm, sertifitseerimisasutusest, mida kontrolliti kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal, olid usaldusväärsed. kui nii vähe on neid usaldus väärseid, kuidas te siis kavatsete nende tegutsemist parandada, on teil mingisugune plaan, mingi tegevuskava, mingid tähtajad ja kas on näha ka avaliku ja erasektori eh, sertifitseerimisasutuste töö vahel olulisi erinevusi, see on minu arvates ka olulise tähtsusega. aitäh, härra volinik. Alex Taas. Eerst en vooral wil ik eh, de Rekenkamer bedanken voor het. Mm-hmm. Ja, aitäh proua esinaine ja suur aitäh ka kontrollikojale selle aruande eest, ma arvan, et see on suurepärane alus meie edasiseks tegevuseks, suur aitäh ka härra volinikule, et tulite täna meie juurde, suur aitäh ka teie kirjalike vastuste eest, me oleme sealt väga palju õppinud, aga mul on nüüd kaks küsimust. esiteks olukord Bulgaarias, me teame, et et see äh, ajakirjanik, kes hiljuti mõrvati, oli ühenduses kahe uuriva ajakirjanikuga meedia ettevõttest Bival, kes uurisid just Euroopa Liidu rahastusvahendite pettusi, muuhulgas ka põllumajanduseelarvele läinud mm, toetusi. Need kaks uurivat ajakirjanikku olid eelmisel nädalal Brüsselis ja äh, tuli välja, et neil oli teavet Olafile, aga lisaks sellele, mida teie arvate, mida teie arvate niisugusest olukorrast, eelkõige just sellest, et Olav ilmselt käivitab nüüd uurimise, mida teie kavatsete teha, kas te olete samuti valmis uurimisi käivitama selles küsimuses, kas te teate midagi rohkemat nendest süüdistustest? ja missugused on need edasised sammud, mida te kavatsete astuda? teised küsimused puudutavad olukorda Tšehhi Vabariigis seal süüdistatakse huvide konflikti ettevõtte üks, ühe ettevõtte vahel, kes on saanud väga palju toetusi ja Tšehhi äh, Vabariigi ministri Andi Babici vahel. mõni nädal tagasi, kui volinik Oettinger käis kuulamisel meie juures, siis küsiti temalt neid samu asju ja härra Oettinger ütles, et tema ja tema teenistused ning samuti Agri peadirektoraat on soovinud täiendavat uurimist sellesse küsimusse. seega minu küsimus, kas te olete alutanud huvide konflikti uurimist Tšehhi Vabariigis selle kõnealuse firma ja minister Babitši vahel? kas te jälgite neid uurimisi, kui need toimuvad ja kui te olete neid uurimisi alustanud, siis kas te saaksite öelda, kuidas on kaasatud Tšehhi vastavad ametkonnad? eelmisel pühapäeval Tšehhi riigi oluline telekanal pidas arutelu, kus osalesid mõned Tšehhi Piraatide partei liikmed ja nemad väitsid, et et Tšehhi vastavaid ametkondi ei ole kaasatud uurimistesse ja need ametid ei ole valmis ka mitte mingit infot edastama. kas te võite seda kinnitada? lisaks Agrofed ettevõtte ja peaministri vaheline seos, mis vajab uurimist, tähendab seda, et tuleb uurida ka erinevaid fondide alusdokumente kas te olete sellest teadlikud, kas te olete valmis nõudma, et teie vastavad teenistused niisuguse uurimise käivitaksid? ja edasi, kas te saate meile täna öelda juba, kui palju on Agrifed saanud kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal toetusi põllumajanduse eelarvest ja kas te teil on ka äh, aimu selle kohta, kui palju seesama ettevõte juba kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal raha on saanud ning lõpuks on veel mõned süüdistused üles kerkinud ja ma tean küll, et need on ainult süüdistused, iga kord ei pruugi neid uskuda. nimelt äh, seoses Tšehhi põllumajandusministriga, mitte ainult äh, peaministrit ei süüdistata, vaid ka põllumajand-, rahandusministrit. mina siin mitte mingisuguseid süüdistusi ei esita, ma lihtsalt refereerin ühte väidetavat aruannet. härra minister Toomani ja ühe põllumajandusettevõtte kohta taas, mis on saanud väga-väga palju põllumajandustoetusi. ma tean, et need küsimused on äärmiselt üksikasjalikud ja võib-olla te meile liiga üksikasjalikku vastust anda ei saa, aga kui te midagigi saaksite öelda, siis ma oleksin väga rahul ja kui te oleksite valmis kunagi hiljem kirjalikult vastama, siis ma usun, et me saaksime ka natukene edasi liikuda, liikuda selle teemaga. aitäh. Flanagan, palun. suur tänu ma arvan, et vale oleks olla ülikriitiline eh, esimese või teise samba maksete veamäära osas. ükskõik millistest teistest valdkondadest me Euroopa Liidus ka ei räägi, mulle tundub, et siiski põllumajanduspoliitikas eh, läheb raha õigesse kohta. ja nagu paljud on öelnud, see tagab selle, et meil oleksid eh, toit, et meil oleks toit, kõrgetasemeline toit Euroopa Liidul, Liidus olemas nagu te ütlesite, volinik Hogan, meil on nüüd äh, poliitika, mis tagab äh, toiduga varustatuse ja see juhtimisstruktuur äh, on piisav selleks et nüüd on, meil on see süsteem, mis siis tagab äh, selle tarb, tarne, toidutarne äh, ja äh, hea juhtimissüsteem, kuidas te püüate veel seda olukorda parandada, mida uues ÜPP-s selleks ette nähakse ja kuidas paremini veelgi toiduga varustatust tagada? ja praegu tõepoolest äh, tagatakse toiduga varustatus, aga ma ei ole päris kindel, et see ka uue ÜPP puhul niimoodi jääb. üks asi, mida kõige enam kritiseeritakse ja olen seda öelnud, et äh, ähm, põllumajanduskomitee on justkui Veenus ja meie oleme siin justkui nagu Marss, kui me räägime kulutustest selles vallas, kuid väga palju siin öeldakse ja seda tegelikult öeldakse ju ka päris tihti ka põllumajanduskomisjonis, mis mind ehk isegi Äh, üllatas, et võib-olla see raha siiski ei lähe õigetele inimestele. Ähm, olen kuulnud sellest äh, kohustuslikust ümberjagamisest äh, uue ÜPP raames, mida siis õieti välja pakutakse selles uues ÜPP-s, kui te inimeste juttu kuulate, eh, siis on kuulda, et ei ole mingit ümberjagamist ette näha. ja näiteks palga arvestamine selleks, kuidas see ümber äh, jagamine aset leiab, et mingit uut äh, ümberjagamist justkui ei ole, oleks tulemas. ja meil on selline farslik äh, arusaam, et pärast seda, kui paljud inimesed on siin käinud ja kaevanud, et põllumajandustootjad ei peaks saama toetust selle põhjal, mida nad tegid kakskümmend aastat tagasi. nüüd on, meil on tegemist olukorraga, kus üks põllumajandustootja ühes äh, valdkonnas saab suurema toetuse ja teises ähm, kohas põllumajandustootja saab endale palka lubada, kuna tal on varasemalt need toetused olnud. ja mm, üks põhjus, miks põllumajanduspoliitika on ohus, on see, et ei ole liidu poolt äh, toetust äh, selle säilitamiseks ja inimesed tunnevad, et asjad lähevad vales suunas ja tead, toetused liiguvad valedele inimestele. ma tean, et te rääkisite kohustuslikust ümberjagamisest ähm, teatud äh, toetuste põhjal on võimalik ühele endale palkasid luba, palka nüüd lubada, kas ähm, see on õiglane? et meil peaks olema selline süsteem, mis äh, tagab äh, toiduga varustatuse, kuid miks siis äh, see kõik õhku lasta uue ettepanekuga? nii et selle kõige auditeeriminegi saab kindlasti olema piisavaks väljakutseks. nii, nüüd tundub, et kõik on siin valesti, et vasakpoolsed on äh, Äh, asunud äh, parempoolsete nimel sõna võtma. nii. mulle tundub, et me räägime siin äh, väiketalunikest. uues süsteemis me siiski liigume üha enam äh, kontsentratsiooni poole. ja need, kes peaksid tegelikult toetust saama, ei saa midagi, see on põhiliseks mureks ja me püüame innoveerida ja moderniseerida. aga tegelikult need meetmed on tihtipeale vastuolulised ja tulemus ei ole sageli kõige parem ja see tekitab ka probleem, probleeme, kui püüame seda poliitikat äh, kaitsta, nagu me siiani oleme seda teinud. tahaksin tänada volinikku vastuste eest. kui me räägime sertifitseerimisasutustest, siis sel, ka selle teemaga on seondunud mitmed mured. makseasutused annavad meile ebatäpseid andmeid, kui mitte just valeandmeid kui vaatame neid äh, asutusi lähemalt, siis äh, näeme olukorda, mis tekitab küsimusi. ja ehk on siin tegemist äh, teatud juhtudel ka huvide konfliktiga ja tahaksingi küsida, kuidas teie teenistused auditeerivad neid makseasutusi nagu te väga hästi teate, Äh, põllumajandusminister maksab konsultatsioonifirmale ja inimene, kes äh, midagi tellib, seega ise justkui tellib selle sisu, et, et see ei ole niivõrd väga sõltumatuse tegevus, et millised kontrollid meil siin paigas on, äh, kuidas me tagame selle, et sertifitseerimisasutused oleksid sõltumatud ja samas, kui nad ka koostavad oma sta-, äh, statistikat, siis nad teevad seda justkui tellimustööna makseasutustelt, makseasutustele, mis on osa põllumajandusministeeriumidest. et kuidas te seda kõike veel ise kontrollite ja siin on ehk teatud vastuolu selles arutelus täna meil oli hea meel äh, nagu teilgi, et äh, põllumajandussektoris töökohti luuakse. see on muidugi tervitatav, aga millistest töödest me siin äh, räägime, töökohtadest? kas me räägime väiketaludest, räägime noortest talunikest või räägime suurtest põllumajandusettevõtetest, et võib-olla täpsustaksite millistest palkadest, millistest töökohtadest äh, me siin õieti räägime. ja lõpetuseks te ütlesite midagi, mis minu meelest oli väga huvitav. rääkisite keskkonna äh, õigusloomest äh, ja te ütlesite, et te olete õppimisfaasis ja tahtsin küsida, et mida te täpselt selle all silmas pidasite rohestamine kaks tuhat seitseteist tegelikult eriti hästi ei läinud ja kindlasti ei jõudnud ta oma eesmärgini ja tahaksin teada, millest te täpselt ähm, rääkisite, kui seda ütlesite. palun, volinik. Uh, suur tänu, juhataja. kõigepealt meie oma ettepanekutes mida ma ütlesin ja esitati juunis, üritame ajakohastada poliitikat, me tahame tagada, et noored osalevad põllumajandustegevuses ja digiteerimine äh, ja automatiseerimine põllumajanduses on samuti meie põhitähelepanu all. me oleme viimase kaks aastat töötanud selle nimel, et äh, üles ehitada digitaalsed nõustamisplatvormid nende eesmärkide saavutamiseks me oleme rohkem ressursse eraldanud IAP Agrisse, mille kaudu me eh, levitame häid tavasid ja eh, toetame neid võrgustikke, kes omavahel teevad koostööd heade tavade levitamisel. see on siis üks osa selle tegevusvaldkonna moderniseerimisest ja samuti on oluline, et, eh, et nii paljud põllumajandustootjad kui võimalik osalevad agri äh, tehnoloogia revolutsioonis ja me äh, vaatame üle oma programmid selle silmaga, et kuidas järgmise äh, kaks tuhat kakskümmend aasta järgsel perioodil äh, seda digiteerimist süvendatult kasutada. kui me räägime toetuse saajatest, kasu saajatest, nii nagu ma teie kirjalikest küsimustest välja lugesin eh,, tahan ma teiega jagada mõningaid üldiseid kahe tuhande seitsmendal aastal mõlemal äh, sambas olid äh, ligi kakskümmend suuremat äh, toetuse saajat, nad said kuskil kakskümmend miljonit. uues olukorras need kasusaajad on põhiliselt riiklikud asutused või erafirmad, kes pakuvad tehnilist abi maaelu arengu ja siis on tootjaorganisatsioonid, väiksemate ettevõtjate kooperatiivid, kus on kuni seitse tuhat liiget Eh, ja mis eh, tegelevad eh, köögivilja ja toitlutoitjate ja siis on ka piimasektoris, loomakasvatuse sektoris seega ÜPP raames on väga palju erinevaid toetuse saajaid, kakskümmend toetuse saajat, mida mainiti liikmesriigid saavad kuni neli protsenti fondist tehnilise abina, mida võib kasutada siis tehnilise abi osutamiseks, äh, maaelu arenguprogrammide rakendamiseks, muude tegevuste jaoks, makseasutused, millest me räägime. ja samuti äh, looduspiirangutega alade määratlemisel, mis on väga oluline see on selle alusega, seega mittetalunikud, nagu te ütlesite, on need suuremad toetuse saajad, need on riiklikud asutused, tootjaorganisatsioonid ja eraettevõtjad, kes saavad seda toetust. Kreeka ettevõte, mille kohta te küsisite, ma tulen selle küsimuse juurde hiljem tagasi, ma pean üksikasjad üle kontrollima sertifitseerimisasutuste kohta, väga paljud on esitanud selle küsimuse. me oleme saavutanud märkimisväärset edasiminekut selle ühtse auditimudeli kasutamisel, mida me oleme propageerinud ja kahe tuhande viieteistkümnendast aastast alates sertifitseerimisasutused annavad oma arvamuse eh, iga makseasutuse teostada maksete korrektsuse ja seaduslikkuse kohta ja neid eh, kinnitavaid avaldusi saab kasutada eh, ka leidude kvaliteedi hindamisel. aastal kaks tuhat seitseteist eh, sertifitseerimisasutused on võtnud endale üle ka põllumajandusdirektoraadi kohandatud vigade kontrollimisel ja lähtudes sertifitseerimisasutuse tööst kuus makseasutust viies Äh, riigis vähendasid oma kontrolliarvusid, lähtudes riskipõhisest lähenemisest. ja see oli lihtsustamismeetod kui ka stiimul teatud liikmesriikidele, kes, äh, kelle tulemused olid head. seega me jätkame äh, ka pea, põllumajanduse peadirektoraadi abistamist ja sertifitseerimisasutuste toetust. meil on sada kakskümmend inimest äh, selleks määratud, kes selle tööga tegelevad, et te saaksite usaldatavad andmed. seega me leiame, et sertifitseerimisasutuste töö pidevalt paraneb ja samuti liikumine ühtse auditimudeli või lähenemise poole äh, parandab veelgi seda tulemuslikkust. Te mainisite väga aktuaalset teemat ekspordid Aafrikasse talunikud otse Aafrikasse ei eksporteeri. Äh, põllumajandusorganisatsioonid tegelevad sellega. me ei toeta ettevõtteid otseselt selle eest, et saata midagi Aafrikasse. Äh, meil on mõningad reklaamivahendid, mis aitavad neil oma tooteid reklaamida ja nagu te teate, äh, ma olen Aafrika Liidu äh, partneritega tihedas seoses, me oleme mõelnud ka selle peale, kuidas paremini toetada Aafrikat äh, põllumajanduse ja maaelu arengudes ja tehnoloogia kasutamisel ja kuidas abistada Aafrika talunikke, abistada iseennast, iseennast toita ja teid toita ja samuti arendada turgusid ja Euroopa Liidu turule äh, suunatud poliitikas mina ei ole toetanud dotatsioone üle maailma ja vastupidi Nairobis, nagu ma ütlesin, koos Maastriga äh, me rääkisime sellest, et tuleb ekspordi pool kõik äh, kaubandust takistavad meetmed kõrvaldada. ja selles mõttes, et eelmise aasta arvud kolm koma kuus eh, miljardi väärtuses importi. ma olen ka Saksa televisioonil intervjuud andnud, kuid eh, televisioonis alati ei kajastata Aafrikas toimuvat tõeselt, sest eh, kui mõni Aafrika riigi Äh, riigijuht otsustab midagi teha, siis millegipärast süüdistatakse Euroopa Liitu, kuid meil on mitmed kaitseklausleid kõikvõimalike lepingute raames, äh, mis aitavad meil peatada äh, impordida Euroopa Liidust ükskõik millise ähm, see riigi, kui nad ei ole täitnud partnerluslepingud meiega, majanduspartnerluslepingud. mõningad Aafrika riigid ei ole seda teinud, ma ei tea, miks loomulikult meil on ka näiteid selle kohta, et kui äh, püütakse ähm, moonutada või takistada importi Euroopa Liidus, siis ma äh, võtan need meid kasutusele. ma olen teinud tihedat koostööd teinud Aafrika Liiduga äh,, äh vastava ministri Sekoga ja eelmisel aastal me mõtlesime, mida me saame teha Aafrika talunike abistamiseks. me, abi on suunatud noortele ja detsembris toimub erikohtumine Viinis, kus kokku tulevad Aafrika ja Euroopa riikide juhid ja kaalume seda, kuidas me saaksime Euroopa Liidu juhtimisel rohkem abistada Aafrikat. kui teie arvates on mingeid näiteid või mingeid kaubandusmoonutusi või äh, vastutustundetud eksporti äh, Euroopa Liidu ja Aafrika vahel, siis palun andke mul sellest teada. proua Dlabajova äh, meie amet, äh, tähendab makseametid, heade tavade äh, jagamine Hispaanias äh, kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal ühe maksuameti puhul oli kõrgem kohandatud Andaluusias üheksa koma kaks protsenti. ja seda kontrollivad liikmesriigid, seega me esitasime oma reservatsioonid kaks tuhat kuusteist kulutuste kohta. liikmesriigid Äh, nüüd äh, korrigeerivad olukorda selle kõrge veamäära tõttu, sest meil on ka sanktsioonid ja me võime peatada väljamaksed, vähendada väljamakseid. eelmisest reformist alates on meie volitused palju suuremad äh, ja mõjusamad, et anda inimestele teada, mida nad peavad tegema, et oma programmide kahe tuhande seitsmendal aastal oli määr, protsendimäär alla kahe protsendi. ja see on väga suur äh, edasiminek, äh, see täitab seda, et meie kavad töötavad. Äh, maaelu arengu Hispaanias äh, Andaluusia kohta ei rakendatud, sest küsimus oli, kas need kulutused on põhjendatud ja kui tõhusad on olnud tegevused. liikmesriigid ei ole alati edukalt neid puudusi kõrvaldanud, seega kaks tuhat seitsmeteistkümne aasta eelarve arvestab ka meie nõuetele vastavuse kontrollimise menetlust kahe tuhande kuuendal aastal tehti reservatsioon Rumeenia, see oli looma heaolu meetmete äh, mittenõuetekohase täitmise ja äh, kahe tuhande seitsmendal aastal peat-, peatati maksed selles osas, kuna Rumeenia valitsus ei teinud, ei võtnud samme selle vea parandamiseks. seega ma tahan öelda, et põllumajandussektoris veamäär on alla kahe protsendi ja kui me räägime olulisuse piirmäärast, siis see on väga hea tulemus nii palju siis eh, selle põldude identifitseerimissüsteemid. Eh, kahe tuhande viiendal aastal eh, korraldas Hispaania selle süsteemi põhjalikult üle ja see toimib väga hästi, on vähenenud veamäär, Prantsusmaa tegi ta samuti kahe aasta jooksul, neil oli raskusi IT-süsteemiga tagada talunikel väljamaksed aastal, mil nad olid äh, õigustatud seda saama, kuid äh, seda püütakse praegu süsteemis lahendada. sest me ei saa olla rahul, et kui talunikud ootavad äh, oma väljamaksed ja ei saa raha kätte, sest riiklikud süsteemid ei tööta korralikult seega ma tahan üldse vaatamata mõningate raskustega mõningates riikides põldude identifitseerimissüsteemi kasutamisel veamäär on siiski alla kahe siis eh, mis puudutab nelja sertifitsi-, sertifitseerimisasutust viieteistkümnest, mida mainiti, siis me tegutseme selle nimel, eh, et paljastada, kas on tegu pettustega või mingi kuritegeliku ehm, tegevusega ja eh, teie juhataja teab, milliseid süsteeme me kasutame ja me taotleme teavet, me viime läbi oma uurimised ja saadame nad Olafile edasi ja Olav viib läbi siis juba äh, kriminaaluurimise, põhjaliku uurimise. see on nende ülesanne. Te võiksite selle küsimuse adresseerida Olafile sellisel juhul ja ma usun, te teete seda. meie viime läbi auditit ja me kogume infot, mida Olav meilt nõuab, kuid uurimist viib läbi Olav. mis iganes küsimused teil on äh,, äh, ka meie ootaksime Olavilt samasuguseid vastuseid, kuid meie viime ellu Olavi soovitusi omalt poolt. mis puudutab Tšehhi Vabariiki ja äh, seda konkreetset äh, juhtumit, mida te mainisite. jah yeah the Commission is acting. komisjon tegutseb. Uh, Transparency International saadud kaebuse alusel, millele teie viitasite. praegusel etapil me peame üle kontrollima äh, faktid, me saime selle vaidluse üheksateistkümnendal septembril, mis puudutab uut finantsmäärust äh,, siis selle äh, reguleerimisala on suurendatud, ma tahan tahan öelda, et komisjon praegu täpsustab fakte selle vaidlusega seoses, et saada parem ülevaade olukorrast ja edastada siis meie poolt äh, välja selgitatud asjaolud Olafile, tutvustamas, kas tegemist on pettuse või mitte. ÜPP äh, tähendab seda, et makseasutused täitavad, äh, teevad oma tööd kõrgemate normidel. komisjon on hiljuti pöördunud Tšehhi asutuste, ametivõimude poole, taotlesid informatsiooni äh, Agri-FED eh, grupilt ja seda EFRD raames. me soovime infot ja kontrolli riiklikul tasandil ja komisjon sai hiljuti Tšehhi ametivõimudelt info, et Agrifedi kuuluvad eh, organisatsioonid on saanud Euroopa Liidu rahastust ja me oleme esitanud lisaküsimuse. lähtudes meile laekunud informatsioonist, eh, komisjon hindab nüüd Tšehhi ametivõimude kinnitust, et väljamaksed Agrifidi äh, kontsernile on tehtud eeskirja kohaselt äh, ja samuti kontrollime, kas on olnud huvide konflikti või mitte ja millised meetmed on rakendatud huvide konflikti tuvastamisel. nõuetele mittevastavuse korral Äh, rakendame meie meetmed Euroopa Liidu eelarve kaitseks, need on korrigeerivad meetmed, mida ma juba kirjalikes vastustes mainisin. seega me teeme koostööd teiste peadirektoraatide, Regia ja teistega. kuigi me oleme juhtrollis ja ka äh, budget peadirektoraat jälgib olukorda. härra Flanagan mainis miks muuta nüüd, kui asjad toimivad hästi? aga varem ma kuulsin äh, härra Flanagani varem öeldud, et, et asjad ei toimi hästi, aga nüüd te olete muutnud meelt äh,. Te ei maininud seda täna ma mõistan, kus te Pärt olete, et see juhtimisstruktuur, mis meil on paigas, toimib hästi, süsteem on rakendunud ma annaksin teile nõu no.. Te olete ka seadusandja. Teil on võimalus esitada muudatusettepanekud äh, kõigi nende asjade kohta, mida soovime järgmises ÜPP-s, ka see puudutab ka ümberjaotamist. ma ei arva, et te peaksite olema ümberjaotamissüsteemi vastane. kui te ütlete, et, äh, et minu ettepanekus ei ole tegelikku ümberjaotamist, mina tegin ettepaneku ümberjaotamiste esimeste hektarite osas äh, väikepõllumajandustootjatele. Te väidate, et seda reaalset ümberjaotamist minu ettepanekust ei ole äh, te võite teha muudatusettepaneku, kui te tahate seda asja muuta, kuid äh, piirmäärad, digressiivsus, äh, väiketalunike kavad on kõik minu ettepanek, kui te olete nende vastu, siis olgu pealgi, aga kui te toetate neid, siis öelge seda välja ja tehke oma muudatused. Te saate teha kõik, kõik oma ettepanekud, äh, mida te soovite kahe tuhande kolmeteistkümnenda aastal kaasseadusandjal ei nõustunud sellega, mis on aktiivse taluniku määratlus. ja seetõttu mõningad inimesed, kes ei peaks raha saama, on saanud raha. me oleme sest ajast juba edasi liikunud ja palunud liikmesriikidel oma määratlus paika panna, kes on aktiivne põllumajandustootja. ja me aitame omapoolse koolitusega, sest <clears throat> meie tegelikult soovime maksta toetusi inimestele, kes tõesti harivad oma maad ja on selleks õigustatud. proua Jalla Sender, keskkonnameetmete kohta. me oleme igati nõus, et selles valdkonnas tuleb rohkem ära teha, nagu ma varem ütlesin. Äh, ühelt poolt on rahaliste vahendite eraldamine, kuid teisalt äh, ka meie programmid, poliitikad, äh, meetmed peavad olema sellised, et saavutada paremad tingimused esimeses sambas on see tingimuslikkuse põhimõte. kui me maksame talunikele, siis äh, me ei maksa neile mitte sissetulekutoetust, palga, vaid ka keskkonnameetmete rakendamist ja liikmesriikidega äh, ülesanne on äh, kaasa aidata selle ambitsioonika eesmärgi veelgi kõrgemale tasemele viimises ja kui me räägime ka vabatahtlikust meetritest, kui talunikud tahavad rohkem äh, toetust saada, siis nad peavad ka rohkem ära tegema keskkonna heaks ja ma kinnitan teile, kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta illusiooni purunemine aitab meil paremini ära teha nüüd järgmistel aastatel niimoodi me ei liigu mitte tegevuse kontsentreerimise suunas, vaid äh, saja kaheksateistkümne äh, kava suunas liikmesriikidele äh, ÜPP strateegia raames. Need hõlmavad ka esimest sammast, kus piirkondadel on oma roll täita, ka tulevikus maaelu arenguplaanide kehtestamisel, mis puudustab liikmeriike ja komisjoni, siis meie kiidame heaks ÜPP strateegilise kava veel kaks kolleegi soovivad sõna, kümme minutit on äh, meil jäänud järgi, me peame kell kümme lahkuma siit ruumist. Mm, härra volin- äh,, härra volinik, alus, algatuseks suur tänu teile tehtud töö eest. aga täna pean veidi kriitiline ka olema. ma mõtlen väga hoolega järele, kas hääletada kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarve täitmise poolt või mitte, sest et teie vastused ei ole eriti konkreetsed ja tegelikult ei vasta neile küsimustele, mis eelkõnelejad esitasid. minagi loodan saada kahekümne suurima Euroopa toetuste tulusaaja nimekirja, see ei tohiks olla mingi saladus, kõik äh, eelarve kontrolli komisjoni liikmed peaksid selle saama. mind pani ka imestama see küsimus, mis käsitles huvide konflikti uurimist Olafi poolt, kas komisjon ei võiks otsustada, et kui keegi omab ettevõtet ja saab äh, tulu, äh, saab toetust selle ettevõtte jaoks, on samal ajal poliitik, kas tal siis on üldse õigust neid toetusi saada? võib-olla oli mingisugune viga tõlkes või võib-olla mu inglise keel on lihtsalt niivõrd halb, aga mina tõesti sellest aru ei saanud. nüüd, mis puudutab põllumajandus poliitikat. suurepärane, me oleme teinud suuri elu, edusamme, aga ikkagi on põllumajanduspoliitika lollusi täis. mina räägin jahimehe seisukohalt. vaadake, kuidas maastik, kuidas loodus välja näeb. vaadake, kuidas näeb välja metsakorraldus kuidas laululinnud elavad, kuidas putukad elavad kui totraid toetusi antakse erinevatele maatükkidele ja kuidas nende lollakate toetuste tõttu on maa ja maastik niimoodi muutunud, et see on kahjulik loomadele, putukatele ja siin ei ole küll mitte midagi rõõmustada. ja nüüd veel maksemäärad. eelmisel nädalal suri minu sõber talunik. tema taotles toetust kolmsada miljonit äh, Tšehhi krooni, et mingi ehitus lõpetada. tal on tillukene äh, talumajapidamine ja kuna need toetused laekuvad äh, poole aasta lõikes või kvartali lõikes, siis tema abikaasa, kes temaga koos töötab, Äh, on, nad on terve elu ühiselt äh, seda talu vedanud, siis ütles auditeerimisasutus naisele, et äh, tema leping ei kehti. kui sa saad tasu, kui sa saad toetusi kvartaalselt, siis saad oma raha kätte, aga ta ei tal oli tarvis esitada mingisugune teist tüüpi toetus to,, toetusleping, aga seda lepingut tal ei olnud, nii et seda ta jällegi ei saanud. ma olen esitanud neid küsimusi ka teie peadirektoraadile, aga ma ei ole sealt mitte mingisuguseid vastuseid mitte kunagi saanud. nüüd mul on veel üks küsimus, mis puudutab EF äh, seed ja mõningaid muid Äh, fonde jällegi metsahalduse ja metsamajandamise kohta. mitte kunagi ei ole ma teie peadirektoraadist vastuseid saanud, mul oleks tõesti hea meel, kui te vahetevahel vaevuksite vastama. täna on mul tõesti väga kahju, aga ma ei saa teie vastuste suhtes positiivselt läheneda. mis puudutab aga Tšehhi Vabariiki, siis ma arvan, et komisjon peaks tõesti hoolega uurima, mis seal toetustega toimub. VKE-d ostetakse Agrifeedi poolt ära ja Agrifeed saab ikkagi VKE-de toetust, kuigi ta ise on suur. minu arust see küll ei lähe. ja te peaksite olema vastutav ka oma valijate ees. Eh, suur aitäh suur aitäh volinikule, suur aitäh kontrollikojale. Need kulutused, mida kontrollikoda auditeeris, olid kokku viiskümmend kuus miljonit eurot ja me peame üritama tagada, et ÜPP eesmärgid saavad täidetud ja need saavutatakse ning samuti me peame tagama selle, et tehtud kulutused annaksid kokku annaksid tulemusi kokku siis viiskümmend kuus miljardit eurot, nagu öeldud, eriaruanne number kakskümmend üks Mm. kontrollikojalt ütleb, et ÜPP keskkonnavaldkonnas tulemusi ei ole saavutanud, nii et lugupeetud härra volinik, mida me saame teha, et ka keskkonna vallas saadaks tulemusi, samuti selgus et, et kakskümmend kolm protsenti talunikest, keda eh, Kontrollikoda küsitles, ei kasuta eh, mõningaid spetsiaalseid toetusi. me oleme küsinud ka sertifitseerimisasutuste poolt tehtud kontrollide kvaliteedi kohta, aga minu küsimus on natuke teist laadi ja see on lihtne. kas teil on teataval määral teavet mm, põllumajandustoodete kaubandusbilansi osas kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal eksportisime sada seitse, seitsme miljardi eest, see oli rekordiline aasta. Mm, me oleme rääkinud ettevõtetest, kes eksportisid nende suurusest, aga mina tahaksin kaubandusbilansi kohta mingisuguseid arvulisi näiteid, mitte ainult ekspordi ja impordi tasakaal äh, arenguriikidesse, vaid üldine, kui me kaasame Jaapani, Singapuri, Mehhiko, kuivõrd on meil täiendavaid võimalusi just talunikele, põllumajandustöötajatele, eelkõige piimandussektoris, kus meil on piimapulbri ja ka muude toodetega probleeme. suur aitäh ja palun, härra volinik. Well, first of all kõigepealt ütleksin äh, kolleegile, et kui te ütlete, et äh, ühine põllumajanduspoliitika on jama, siis ma ei nõustu teiega, need kakskümmend suuremat äh, toetuse saajat, kelle ma välja tõin, tänaseks on meil selge info selle kohta, et mitte suurfarmid ei saa raha. muidugi on võimalik seda kõike ümber jaotada, kuid üldiselt võime öelda, et kui kui see on juba laiali jaot-, jagatud, ka kättesaadavaks tehtud, siis on võimalik kõigil sellega, nende andmetega ka tutvuda, meil ei olnud äh, ka kirjalikku küsimust ähm, Tšehhi Vabariigi kohta ja sellepärast ei olnud teil ka vastust paberi peal. et võib-olla võiksime tuleviku ajaks mõelda, kuidas neid küsimusi paremini esitada. mis puudutab huvide konflikti, jaa, muidugi me uurime neid küsimusi huvide konflikti osas ja oleme seda ka härra Stassile äh, öelnud. tege Regio tööhõive peadirektoraat ähm, teevad koostööd selleks, et äh, faktid päevavalgele tuua, ähm, mis on Transparency Internationali kaebusega seotud, vaadata, kuidas finantsmäärust äh, äh, on kasutatud ja nii edasi. nii et ma arvan, et me ei peaks siin kiireid järeldusi tegema, enne kui meil ei ole selgust faktide osas loomade tapmine. meil on äh, äh, keskkonna direk-, peadirektoraadiga ja tervishoiu peadirektoraadiga protokoll olemas, kuidas äh, see loomade tapmine metsades aset leiab, näiteks huntide jahtimine. mõningatel riikidel on probleeme Aafrika sigade katkuga ja see on väga oluline teema paljude liikmesriikide jaoks ja see ei lähe, see olukord ei lähe paremaks kahjuks. ja ma ei tea, kas te peate seda silmas või räägite üldiselt loomade kaitsest. siin peab siiski leidma mingisuguse tasakaalu ja protokoll on olemas loomade heaolu osas ja ka siis ähm, loomade hukkamise osas, kui on mingi konkreetne probleem ja väga kahju, kui äh, te ei ole saanud äh, piisavaid vastuseid, me oleme suunanud teid ka küsimustes äh, liikmesriikide asutuste poole, kui on mingisuguseid toetusi lese puhul, et tal on olnud raskusi Äh, otsetoetuste saamisega, siis äh, muidugi ma võin ka isiklikult sellega tegeleda, kuna tegemist on täiesti selgelt inimlikul tasandil olulise juhtumiga. Mm. Äh, härra Salafranca, me jagame teie muret selles osas, et see poliitika ei saavuta piisavalt kliimapoliitikas ja keskkonnapoliitikas. kahe tuhande viieteistkümnendal aastal leidis aset viimane reform pärast seda on aset leidnud äh, Pariisi kliimakonverents, äh, me peame arvesse võtma seda, et iga valdkond peab äh, nende eesmärkide saavutamisse panustama ja me oleme ka ette näinud oma uues ettepanekus väga suure hüppe teises, esimeses sambas neljakümnele protsendile lähevad need kulutused selles osas, mis puudutab keskkonnakulutusi ja äh, ka erakorraliste looduskatastroofide puhul näiteks on meil ette nähtud palju suuremad vahendid selles uues paketis. kaubanduse osas ma tean, et te olete vägagi huvitatud kaubanduse teemast, äh, kaubandusstatistika osas, mis on ka internetis kättesaadav. Äh, meil on saja seitsme miljardi käibe puhul kakskümmend äh, protsenti ülejääki, kui iga valdkond niivõrd edukas oleks, siis oleks meie majandus üldiselt palju paremas seisus ja võin öelda midagi ka oma isikliku kogemuse põhjal. kui me oleme keerukas olukorras, äh, nagu oli Iiri valitsus äh, kaks tuhat üksteist kuni kaks tuhat neliteist, siis kõige paremini, kõige paremaid tulemusi nägime just põllumajandus- ja turismisektoris Äh, need sektorid, kus me ei pidanud äh, toorainet äh, importima, oli meil võimalik kõige suuremat edu saavutada, nii et kakskümmend miljardit. Te mainisite neid kokkuleppeid, mis on Jaapaniga sõlmitud tänu volinik Malmstronile üheksakümmend kaheksa protsenti kõikidest eri-, kaubandustariifidest kaotatakse selle tulemusena, nii et see on kindlasti piimasektorile väga hea äh, märk. Äh, nii et loodan, et teiegi Hispaania firmad saavad jällegi olema väga hästi esindatud ka seal. meil on ka kuuskümmend viis tonni äh, loomaliha võimalusi ja me lõpetasime hiljuti oma läbirääkimised Mehhikoga ja muidugi me jätkame ka Mercosuriga äh, läbirääkimisi, need on päri-, need on keerukamad, äh, aga me peame siiski leidma mingisuguse viisi, kuidas kokkuleppele jõuda. Äh, härra Trump on protektsionist, aga meie püüame küll väljapoole vaadata ja uusi turge leida. jaa, herzlichen Dank, ich möchte suur tänu, tahaksin teile öelda, et äh, me leiame, et küll need ei ole, need kulutused täiesti mõttetud, muidu me oleksime hoopis teistmoodi äh, need asjad korraldanud, me tahaksime lihtsalt äh, kindlaks teha, et see süsteem tõepoolest niimoodi toimib, nagu seda põllu, nagu seda maksumaksjale loetakse, aga nüüd annaksin sõna üheks minutiks lõppsõnaks raportöörile sõna. Eh, aitäh tahaksin tänada kõiki küsimuste eest ja töö eest, mis on tehtud ja tahaksin tänada ka vastuste eest, mis me oleme saanud. selle koha, põhjal, mida me oleme kuulnud, on selge, et väga palju tööd on veel teha. tagamaks et äh, alates et kahe tuhande seitsmeteistkümnendast aastast me saaksime positiivseid äh, näiteid, äh, mida kasutada kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta kampaanias, nii et seda kõike on meil võimalik kasutada ühise põllumajanduspoliitika ähm, huvides. nii et see on midagi, mida me saame kasutada oma igapäevases töös äh, tulevase mitte, mitmeaastase finantsraamistiku vallas. Need on kõik seotud ühise põllumajanduspoliitika teemaga ja me peaksime ka kõiki positiivseid jooni selles kaitsma ja peaksime näitama ka seda, kuidas meil õnnestub leida lahendusi nendes küsimustes, mis on praegu veel ebaselged. näen, et ka volinik soovib veel kord sõna. ma ei tea, milline näeb, milline näeb välja tulevik, kuid see on minu viies esinemine selle komisjoni ees, tahaksin teid tänada, tahaksin tänada oma meeskonda ja nende meeskonda omakorda. see on olnud päris keerukas töö aeg-ajalt ja karm töö, aga tahaksin tänada ka Kontrollikoda ähm, rasketel hetkedel mõistmise eest, aitäh! ma ei saa nüüd lubada teile, et see oli meie viimane kohtumine Äh, Slovakkia kohta oleks meil olnud veel ka mõned küsimused, ähm, nii et need me saame teile kirjalikult edastada, mida me täna esitada ei saanud, aga nüüd on äh, koosolek lõppenud ja täname teid äh, intensiivse koostöö eest, aitäh!